pädevad Prantsuse ametiasutused. kas on nüüd jutud ammendunud? pädevad Prantsuse ametiasutused on teatanud mulle või esitanud mulle taotluse proua Miljen Trošinski parlamentaarse, parlamendisaadiku puutumatuse äravõtmise taotlusest ning samuti ka härra Jean-Marie Le Peni puutumatuse võtmise taotlusest ning need taotlused suunatakse vastavalt kodu-